härra Giovanni Todi valiti Liguuria piirkonna omavalitsuse presidendiks ja eh, seetõttu kinnitab parlament vastavalt kodukorrale tema ametikoha eh, vabanemise alates kümnendast juulist ja me õnnitleme härra Todit valitud kodutuse puhul. Austria pädevad ametivõimud on mulle andnud teada proua Karoliine Krasvander-Hansi ametisse valimisest eh, algusega üheksandast juulist kaks tuhat viisteist. proua Krasvander-Hants ähm, asub tööle härra Jörg Lightweight asemel. Itaalia pädevad ametivõimud on andnud mulle teada härra Stefano Maullu ametisse valimisest alates kolmeteistkümnendast juulist ja härra Maullu ähm, asub tööle härra Giovanni Toti asemel pädevad Kreeka ametivõimud on andnud mulle teada härra Nicolas Chontise ametisse valimisest alates kahekümnendast juulist kaks tuhat viisteist tööle härra Emmanuel Glesose asemel pädevad Rootsi ametivõimud on mulle andnud teada härra Janko Selimovitši ametisse valimisest alates kolmekümnendast septembrist. härra Selimovitš asub tööle äh, proua Marit Paulseni asemel pädevad Hollandi ametivõimud on andnud mulle teada härra Auge Zilstra ametisse valimisest alates esimesest septembrist ja tema asub tööle härra Hans Janseni asemel. tervitan uusi kolleege ja meenutan neile, et saavad äh, vastavalt kodukorras sätestatud tingimustele osaleda täieõiguslikult parlamendi istungitel